nüüd mõned teated. kõik see, mis on tavamenetluse raames allkirjastatud, kolmapäeval nõukogu eesistuja Äh, allkirjastab vastavalt artiklile seitsekümmend neli mitmed ametlikud dokumendid ja need dokumendid lisatakse äh, istungjärgu dok-, äh, pro-, protokollile. edasi, proua Pascal